Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. lugupeetud president Robinson, kallid kolleegid rahvusparlamentidest, kallid kolleegid Euroopa Parlamendist, daamid ja härrad, kõigepealt äh, naiste õiguste komisjoni esimees Irakša Garcia Perez on ikka veel teel siia. Brüsselis ikka jäädakse hiljaks, ei ole midagi uut, eriti just neljapäeva hommikul. nii et palun vabandust. nii et alustame ilma esimeheta, ilma proua Garcia Perezita. ta kohe kindlasti paari minuti pärast jõuab siia, aga mul on äh, ka veel teine kohtumine täna hommikul. nii et palun lubage mul juba kohe praegu alustada. ja aitäh võimaluse eest äh, sõna võtta sellel tähtsal kohtumisel. selle aasta rahvusvahelise naistepäeva puhul Euroopa Parlamendi naiste õiguste komisjon otsustas korraldada selle ürituse ja ma arvan, et me kõik oleme nõus, et äh, see tuleb õigel ajal ja on väga tähtis, on väga tähtis, et me räägiksime nendest küsimustest, mida teie täna räägite, sellest praegu käimasolevast äh, põgenikekriisist, äh, ja vaataksime sellele läbi soolise mõõtme. no no no. Don't worry, I presented already the excuses. ma juba vabandasin teie nimel, ütleb härra Schultz proua Garcia Peresele ja tänab teda siia tulemast. daamid ja härrad, me teame seda kõik väga hästi tõesti mina ka Euroopa Parlamendi presidendina jään tihti hiljaks, aga täpselt samadel põhjustel nagu ka proua Garcia Perez, et äh, ummik kõigepealt tänaval ja siis järgmisena ummik siin äh, majas. nii et asjad ei ole nii lihtsad, kui paistavad. daamid ja härrad, äh, väga paljudel kohtumistel, intervjuudel ja aruteludel rändekriisi üle mida me peame, on olnud kõik väga valulikud, sellepärast et tihti räägitakse ainult sellest, kas me peaksime oma riikide piirid kinni panema. pagulasi vaadatakse tihti kui ohtu meie ühiskonnale, mitte kui inimesi, kes põgenevad sõja eest, kes jätavad kogu oma vara maha selleks, et leida turvalist elukohta pagulaste kriis puudutab inimesi, inimesi, kellel on vaja meie abi ja üha rohkem nendest inimestest on naised ja lapsed. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruarikuus UNICEF andis teada, et nende naiste ja laste arv, kes on teel Euroopasse, on kõrgem kui meeste oma ähm, esimest korda pärast kriisi puhkemist. naised ja lapsed on kõige haavatavam ühiskonnarühm, neid diskrimineeritakse ja nende põhilistest inimõigustest ei peeta kinni. kõigepealt tulebki meil võidelda selle šokeeriva naistevastase vägivalla vastu, ükskõik kas see on nende päritoluriigis, nende teel öö, võõrustajariiki või siis, kui nad on juba jõudnud Euroopasse. väga paljude konfliktide ajal äh, kasutatakse vägivalda, ei peeta kinni õigustest ja ka vägistamist kasutatakse sõjarelvana. samal ajal, kui naised põgenevad sõja ja konfliktide eest, on nende ohud väga suured, sellepärast et nad, eriti siis, kui nad äh, reisivad üksi, inimkaubitsejad kasutavad seksuaalset vägivalda äh, nende inimeste teel ja nende naistega kaubitsetakse ja nad on ka sunnitud prostituudiks olema. Need ohvrid äh, vajavad Euroopa Liidu kaitset ja selle küsimusega tuleb tegeleda. Neile tuleb anda hiljem äh, psühholoogilist abi kogu varjupaigataotluse protsessi ajal. samamoodi tuleb vaadata, milline on olukord põgenikelaagrites, eriti Türgis ja ka kiirregistreerimiskeskuses Kreekas. me peame tegelema nende naiste ja lastega, peame mõtlema nende hügieeniprobleemide peale ja turvalisuse peale kui ma käisin Kilises Türgis pagulaste laagris eh, eelmisel aastal, siis mul oli võimalik ise näha, kuidas seal koolitatakse ja haritakse naisi ja lapsi ja kuidas see on aidanud neid tugevamaks muuta ja neil ellu jääda. tegemist oli suurepärase kogemusega ja ma tahaksin siin välja tuua ka Türgi ametivõimude investeeringud ja panuse Süüria piiri ääres. aga me teame, et ainult kümme protsenti süürlastest ähm, Türgis elavad sellistes laagrites. ja sellepärast tahaksin tõstatada kolmanda küsimuse me peame enda ühiskonda lõimima äh, naissoost pagulased ja lapsed. see tähendab seda, et me peame nende tööturule pääsemise muutma lihtsamaks, neile on vaja pakkuda keeleõpet äh, ja kõrge kvaliteediga haridust. ja see kehtib nii Euroopa Liidu kui ka kolmandate riikide kohta. ja me peaksime olema ausad, see kõik maksab raha ja järgmisel esmaspäeval toimub Euroopa Liidu Türgi tippkohtumine, me aga Euroopa Parlament valmistab seda ette ning meie peame rääkima sellest, kuidas neid vahendeid leida ja mitte nii aeglaselt, nagu viimastel kuudel toimusid arutelud selle üle. kui me saame Euroopa Liidu ähm, fondile, mis on mõeldud pagulaste abistamiseks Türgis, äh, korralikud vahendid, siis ei pea, ole need inimesed sunnitud võtma jalge alla ohtlikku teed ja liikuma edasi. me räägime pagulaste kriisi puhul tõesti inimestest, tegemist on väga keerulise küsimusega ja lihtsaid lahendusi ei ole. Euroopa Liit on välja töötanud ühised reeglid, kuidas ähm, kohelda pagulasi ja migrante, kes äh, üritavad jõuda Euroopa Liitu, meil on siin Schengen, meil on Dublini määrus, meil on äh, ümberasustamissüsteem äh, Euroopa Liit põhineb õigusriigi põhimõtetel ja liikmesriikide vahelisel solidaarsusel, aga viimastel kuudel pagulased ja migrandid, kes on tulnud Euroopa Liitu, neid ei ole koheldud vastavalt meie ühiselt välja pandud, ühiselt välja töötatud solidaarsuse põhimõttele. ja see on ebaõiglane nii nende inimeste suhtes, kes on kaasatud, kui ka öö, nende väheste riikide suhtes, kes peavad kulud kandma. ja nüüd on tõesti viimane aeg, et äh, meil oleks õiglane süsteem ja kõik süsteemis osalejad peaksid oma kohustustest kinni küsimus on, kas me saame üheskoos leida ja tugevdada reformeeritud reegleid ennem, kui on äh, liiga hilja ajaloolane Christopher Clark tegelikult äh, täiesti õigest sel-, õigesti selgitas seda ühes täiesti teistsuguses olukorras, ta ütles, et äh, äh, kas me oleme nagu unes kõndijad Euroopas, kus piirid on kinni ja ka meie meeled on kinni ma ootan juba teie ettepanekuid selle kohta, kuidas naissoost pagulaste olukorda ja laste olukorda parandada ja kuidas parandada ka olukorda pagulaslaagrites ja kuidas neid inimesi paremini lõimida meie ühiskonda. ma vabandan, et mul ei ole võimalik täna terve päev teie kohtumisel osaleda. ma pean lahkuma järgmisele koosolekule ja ma selgitan ka kohe, kuhu ma pean nimelt ette valmistama äh, selle koja fraktsioonide esimeeste konverentsi, seda koos Federica Mogheriniga ja põhiliseks küsimuseks, mida me seal arutame, ongi pagulaste küsimus ja Euroopa Liidu Türgi tippkohtumise ettevalmistamine, tippkohtumise, mis siis toimub äh, järgmisel esmaspäeval ja loodan, et vabandate Äh, ja andestate, et ma lahkun. Ähm, ja kui lubate, siis annan sõna kohe meie kõrgelt austatud külalisele Mary Robinsonile, palun. suur tänu, president Schulz, ähm, selle väga ilusa koosoleku alustamise eest ja läbimõeldud kõne eest, ähm, austatud äh, Naisõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni esimees, ähm, Euroopa Parlamendi saadikud, äh, rahvusparlamendide esindajad ja lubage mul öelda, minu õed ja meid toetavad vennad mul on väga hea meel äh, tulla tagasi Euroopa Parlamenti tänasel üritusel osalema mul oli ka suur au aastal kaks tuhat üksteist äh, siin kohtumisel osaleda, kus üheskoos tähistasime rahvusvahelise naistepäeva sajandat äh, aastapäeva. tegemist oli väga olulise kohtumisega, kuid sellel aastal äh, oleme me keskendunud teemale, mis esitab väljakutse meie väärtustele naispagulased ja varjupaiga taotlejad Euroopa Liidus. ma tervitan seda, et me keskendume, need otsivad varjupaika ja kaitset Euroopa Liidus, sellepärast et meil on vaja, et Euroopa Parlamendi naissaadikud ja Rahvusparlamendi saadikud oma häälel laseksid selgelt kõlada sellel küsimusel. kas meil on piisavalt äh, ettekujutlusvõimet ja kaastundevõimet äh, et panna ennast nende naiste kingadesse, kes on lahkunud oma koogist. Somaali briti äh, luuletaja Varsen Shire võtab selle kokku oma luuletuses Kodu, ma loen ette lühendatud versiooni sellest poeemist. keegi ei lahkuks kodust äh, ainult siis, kui kodust on saanud äh, hailõuad. piirile jooksjad pakuvad siis, kui ülejäänud linn ka pageb. sinu naabrid jaksuvad kiiremini kui sina, poiss, sinu koolivend, kes su vana plekitehase taga oimetuks suudles, kannab endas suuremat püssi kodust lahkud vaid siis, kui kodu ei lase sul jääda keegi ei lahku kodust, vaid siis, kui kodusu välja ajas, tuli päkkade all, veri keemas kõhus. sa pole sellele kunagi mõelnudki ja nii, kui sa seda ikkagi tegid, kandsid hümni hinges. ootasid, kuni jõudsid lennujaama tualetti, et äh, oma pass tükkideks rebida ja alla neelata, iga tükike toomas kindlust, et sa ei naase kunagi. peate mõistma, et keegi ei paneks oma lapsi paati kui lainetel poleks ohutum kui maal. me peame lähtuma sellest eeldusest, et kõikidel naispagulastel ja migrantidel on inimõigused. pagulastel ja varjupaiga taotlejatel on äh, pagulaste konventsiooni, tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta konventsiooni ja kuuekümne seitsmenda aasta protokolli järgi oma õigused. kuid ka majandusmigrantidel on inimõigused. õigus toidule, veele, haridusele, varjupaigale, elule ilma vägivallata ja inimväärikusele. me peame äh, loomulikult iga päev järjest rohkem pöörama tähelepanu naispagulastele, kes täna Euroopas liiguvad. veebruaris ÜRO äh, pagulaste kõrge komisjoni raport näitas et, et viiskümmend viis protsenti nendest inimestest, kes üle ohtlike lainete tulevad Euroopasse, on naised, võrreldes kahekümne seitsme protsendiga eelmise aasta juunikuus. me ei saa eirata neid tõsiseid riske, millega naised ja tüdrukud on silmitsi, otsides varjupaika. me teame, et naised on rohkem haavatavad, kui nad sunnitakse kodudest lahkuma tänased sotsiaalsed ebavõrdsused ja, ja soorollid äh, süvenevad, kui traditsionaalsed ka, ähm, toetussüsteemid äh, ja öö, äh, õigussüsteem laguneb, me teame, et naised satuvad vägivalla, seksuaalkuritegude, kuritarvitamise ja kaubitsemise ohvriks. me teame ÜRO raportites seda, et järjest rohkem on öö, äh, naised pidanud maksma üleviimise eest öö, äh, seksiga. me teame, kui palju öö, kasvavad riskid öö, seoses öö, suremusega sünnitusel. me teame, kui me kõike seda teame, kas siis ei ole mitte ebainimlik ja vastutustundetu, kui me ei reageeri. me peaksime äh, Euroopa Liidus üheskoos robustselt lähenemas äh, sellele probleemile, tagamaks äh, naiste ja tütarlaste õigused ja ohutus, kes otsivad varjupaika meie piiridel. ja loomulikult on see oluline ka meeste puhul, aga me keskendume täna naistele, tüdrukutele. E, jah, me teame, millised on need riskid ja seega me peame kaitsma naisi ja tüdrukuid, kui nad selle ohtliku tee ette võtavad. E, naisõiguste ja soolise õiguslikkuse komisjoni uuring on välja toonud need olulised meetmed, mis on vajalikud inimlikuks äh, lähenemiseks. kõigepealt eh, transiitpunktid peavad, eh, seal peab olema ka naispersonali. kiiremini tuleks eh, läbi vaadata perede ühildamise dokumentatsioon, meil peavad olema kõikehõlmavad ja ressursiga tagatud programmid selleks, et tagada naiste tervisevajadused ja tuleb anda endast kõik selleks, et aidata seksuaalse ja soopõhise vägivalla ohvrit, sellepärast et me teame, et need ohvrid ei tule ise välja, me peame neid julgustama. täiesti selge on see, et tuleb naispagulastele Euroopas äh, tagada ohutusmeetmed, aga see nõuab uusi ressursse. Need riigid, kes praegu kannavad kõige suurema koorma äh, pagulaskriisi puhul, äh, peavad tagama piisavad ressursid selleks, et täita inimõiguseid. seda koormat peaks aga liikmesriigid jagama paremini. naisparlamendisaadikud Euroopas peavad selle äh, selgelt välja ütlema enne seitsmenda märtsi Euroopa Liidu Türgi tippkohtumist ja Euroopa Liidu rände tippkohtumist kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal märtsil, meie tänane arutelu on väga õigesti ajastatud pagulaskriisile reageerimine tegelikult tähendab inimväärikuse ja kõikide inimeste õiguste alalhoidmist. kas meie põlvkond äh, Euroopa juhte äh, saab siiski äh, rahuliku südamega olla nähes, kuidas rikutakse Euroopas inimõigusi tänas, kuidas ajalugu meid pärast hindab? aeg on Euroopa ühtsuseks ja solidaarsuseks, nii nagu ka president Schulz ütles. ainult kiireloomuline, robustne ja ühtne tegevuskava kõikides riikides võib selle kriisi täna lahendada. Euroopa Liidu puudujääkidest rääkides äh, rände ja ümberasustamise küsimuses, ähm, vabandust, äh, ja sunnitud ähm, kodudest lahkumise küsimuses on äh, suurepärane võimalus rääkida meie mehhanismidest. me teame, et tulevikus tuleb selliseid asju veel ette. me peame koondama tegevusi äh, selleks, et ähm, ennetada neid faktoreid, mille pärast inimesed oma, oma elu välja juurivad kusagile ja, ja liikuma lähevad kuid selles töös me peame mõtlema sellele, milleks inimesed üldse lahkuvad, nii nagu Varsan Shire ütles, mitte keegi ei lahkuks kodust, kui kodust ei oleks saanud äh, hailõuad see, mida see tähendab, on loomulikult erinev erinevates pooltes. me teame paljudest faktoritest, äh, tagakiusamine, sõda, äh, rahutused ja vaesus, aga me peame mõtlema ka uutele faktoritele, mis panevad inimesed, mis saadavad inimesed teele, mis on olulised meie ajal, meie probleemidele ja mis tulevikus loomulikult põlvkondadega kasvavad. ma räägin siin äh, loomulikult ähm, äh, kodusest väljasaatmist ja kliimamuutused. kliimamuutus on ähm, mitmekordajaga probleem, see, see süvendab vaesust, äh, veevarud vähenevad, äh, lisaks sellele toidunappus ja nii edasi. just nimelt Süüriat tabanud põud oli see, mis tõi, mis laastas saagi ja tõi inimesed maalt linna, mis viis sellele kodusõjale, mis, mis on tänaseks laastanud riigi. ja teadusuuringud teiste konfliktide puhul on näidanud seda, et tõusvad temperatuurid ja äh, tugevad vihmasajud äh, viivad äh, probleemide süvenemiseni arenguriikides on äh, naised rohkem sõltuvad kohalikest ressurssidest seda sellepärast, et nad vastutavad äh, peaasjalikult selle eest, et tagada vesi, toit äh, ja energia toidu tegemiseks ja, ja kütteks. ja kliimamuutuste tagajärjed teevad nende elu raskemaks naised, kelle jaoks kliimamuutused on osa nende igapäevasest elust, peavad olema kaasatud äh, reaktsiooni väljakujundamisele. kui me näeme naistest muutuste kandjat ühiskondadest, kui me anname nendele võimaluse kohaneda võivad otsuse langetajad välja arendada kohalikul tasandil äh, ajas püsivad äh, lahendused. see annab võimu tervetele kogukondadele ja omalt poolt annab äh, võimaluse vastupanuvõime suurendamiseks. ja võib-olla inimesed siis niimoodi nii enam ei liiguks me, meie praegune rändekriis on näidanud seda, et meie maailm ei ole olnud äh, ette valmistatud tänaseks olukorraks äh, ja ei ole ette valmistatud ka kliimamuutustest tõusetuvale. Euroopa Liidu riigid eriti peavad aru saama, et kliimamuutused on täna juba nii-öelda push factor ehk äh, asi, mis paneb inimesi liikuma, see probleem ainult süveneb ja Euroopa liidrid peavad välja arendama praegu struktureeritud ja inimliku äh, vastuse, mis aitaks inimestel, kes peavad lahkuma oma kodudest, äh, ümber asuda Euroopa riikidesse. ja peame aitama riike äh, olema vastupidavamad kliimamuutustele. kui me langetame õigeid otsuseid täna, siis võib Euroopa Liidu reaktsioonist saada äh, Äh, mure ja kahjatsemise asemel äh, poliitika, mis jõustab, äh, võimestab ja, ja aitab kohandada. see oleks Euroopa ühiskond, mis on mitmekesisusel ja sallivusel ja õiglusel põhinev ja oleks mudeliks teistele ja ma tahaksin lõpetuseks tsiteerida ühte minu noort sõpra, kes kahjuks suri liiga vara, Gary Matai, Van Gary Mataid. tema ütles, et ajaloo jooksul äh, on, tuleb mingi hetk, hetk, kus inimkonnal nõutakse seda, et ta astuks üle järgmisesse teadvuse äh, faasi, et saavutada kõrgem moraalne tasand ja nüüd on see käes meie jaoks Euroopas. Äh, arutelu on väga õigesti ajastatud ja ma kutsun üles see samm astuma, aitäh! suur tänu, suur tänu. ja kolmandaks annan ma sõna eh, proua Nawal Sufile, kes on inimõiguste aktivist, kes eh, on eh, praeguse inimõigus, humanitaarkriisiga palju elusid päästnud. palun, teil on sõna, proua. tere päevast kõigile sooviksin alustada oma sõnavõttu mitte paberi ja pliiatsiga, vaid alustuseks sooviksin teile rääkida konkreetsetest näidetest pudelitega, selliste pudelitega, näiteks sellised pudelid, nagu mul käes on kus äh, siin on kahe, ühe naise kaks sokki ja kaks tühja plastpudelit, peab rääkima just neist kahest pudelist ja kahest sokist, need äh, on mõeldud elu päästmiseks meredel nende inimeste jaoks, kes ei ole suutnud endale osta ähm, ähm, Türgist, Liibüast, Egiptusest endale ähm, päästeveste ja äh, Äh, need, kes äh, neid üle mere viivad, võtavad kõik nende äh, omandi endale, kõik nende raha endale. minu jaoks Vahemeri on ammu juba punane ja minu põlvkond elab teisest, üle teist üle holokausti, ma ei räägi siin arvudest, vaid ma räägin sellest, mida tähendab näha, vaadata, vaikida. Vahemeri on koonduslaager, kus hukkuvad inimesed iga päev kus inimesed kannatavad ja e, see, mis meid kõiki iseloomustab praegusel ajahetkel, kui me meenutame natsismi, fašismi, on see, et me ei tee mitte midagi, me e, laseme e, inimestel aina hukkuda Vahemerel. ma tulin just tagasi Kreekast ning olin seal viis kuud, ma elasin eh, autos, külastasin kõiki eh, piire, eh, Kreeka piiri kõigi riikidega, käisin Süürias, Türgis, Kreekast ja Kreekast edasi Saksamaa poole. keegi ei teadnud, et mina olin Nawal Sufi ja no, olin vägivalla ohver sellel rännakul kus äh, äh, ründasid mind kaks piirivalvurit, ma ei ütle, kust need inimesed pärit olid, ma seda sellepärast, et ma kaitsi, kaitsesin ühte perekonda politsei eest ja isa ütles, et me soovime bussi peale minna, sest äh, minu poeg on juba bussis ja politsei üritas neid takistada äh, ja peksis äh, neid kumminuiaga. naiste, laste, meeste õigused, kui me räägime õigustest, siis me kõik peame minema piiridele, peame minema vastuvõtupunktidesse, peame toetama neid immigrante võib-olla eh, peaks neid ka eh, mandrimaal eh, kaitsma ja toetama. mina ei muretse migrantide pärast, pagulaste pärast, minu jaoks ei ole pagulaste ja majandusimmigrantide vahel mingisugust erinevust. mina ei karda nende pärast, ma kardan Euroopa pärast. oleme siin sellepärast, et meie kaitseme väidetavalt väärtuseid, mis väidetavalt ehitasid üles Euroopa Liidu. mina ei karda pagulaste pärast, sest kunagi lähevad nad tagasi oma kodudesse, oma kodudesse kodumaale, sest nad tahavad seda teha, nagu meie armastame oma kodumaad, oma sünnimaad. mina armastan Itaaliat, sest ma karma, kasvasin üles Itaalias, kuid ma armastan ka Marokost, sest seal ma sündis. Need inimesed armastavad Süüriat, Afganistani, Iraaki, kunagi lähevad nad oma kodumaadele tagasi, kuid praegune on põhiline küsimus selles, kuhu meie läheme kui ta, kuhu me läheme, kui me vaatame peeglisse, kui me peame oma lastele, oma lastelastele peame selgitama seda, et me ei teinud seda, mis oli meie võimuses õigel hetkel. võin teile öelda praegu seda, kümne päeva, kümne minuti jooksul ei suuda me lahendada nende inimeste kohutavat olukorda. ainus, mida võime öelda, on see, et et neil päevil on äh, tohutult vägivald äh, tabanud naisi ja lapsi Al-Raqqa linnas äh, Süürias sada äh, viiskümmend abipalvet äh, äh, on lähetatud meie suunas Serbia-Horvaatia piirilt. Nad blokeerisid oma piirid nende inimeste jaoks, kes üritasid üle piiri saada ähm, ning inimesed on Alrakast põgenenud ja nad kõigepealt elasid eh, kriminaalse diktatuuri all, hiljem pidid nad edasi kannatama, sest terroristid eh, vallutasid nad eh, nende linna, nad üritasid põgeneda Süüriast, et nende lapsed saaks käia koolis, et elada rahus, et nad ei peaks sundima tütarlast, ta peaks burkat kandma ning need inimesed on nüüd meie piiride lähedal, nad kui paluvad tsiviilselt, siis tsiviliseeritud Euroopast abi ja neid ei lasta siia. ma tean, kus kohas on nende tegev-, nende edasiliikumist takistatud, neil pole raha toiduainete ostmiseks, nad ootavad mingit humanitaarorganisatsiooni, et see neid aitaks, aitaks neil toiduaineid osta. ütlen teile, et isegi kui need toiduained laiali jagatakse, üritatakse kriisidest seljast äh, ära kiskuda inimestele, alandada neid vähe, sellest vähesest väärikust, mis, mis neil on veel, eh, need ilma jätta. inimesed peavad kolm või neli tundi seisma vihma käes, eh, külma käes, et eh, natukene süüa ja kuuma teed juua, see on alandus, on alandus ükskõik kelle jaoks. võib-olla oleks viimane aeg humanitaarkoridoride loomiseks, et inimesed võiksid jõuda Euroopasse Eh, ja kasutades selleks legaalseid võimalusi, sest antud hetkel on Euroopast saanud eh, täiesti eh, läbistamatu Euroopa ja see ta maffiate kuriteategijate tõttu ma kardan mitte pagulasi, vaid neid maffiaid, ma kardan omaenda südametunnistust, mõtles, kui see arvesse, kui ma, mida pean ma viiekümne aasta pärast ütlema oma lapselastele, aitäh Muchísimas gracias, eh, suur tänu, proua Sufi. ma räägin hispaania keelt, nii et võib-olla oleks teil vaja panna kõrvaklapid pähe. väga raske on pärast sellist sõnavõttu nii proua Robinsoni kui proua Sufi poolt äh, ei äh, tunneks äh, valu südames ja hinges äh,. raske on edasi rääkida suur tänu teile selle eest, et külastate meie seminari ning sooviksin teile nüüd äh, pisut infot jagada. kõigepealt öelda seda, et Euroopa Parlamendis äh, oleme äärmiselt rahul sellele, kui äh, elavat vastu, kaebu elavat huvi tekitas see tänane kohtumine ning täna on siin nelikümmend neli rahvusparlamentide liiget kahekümne neljast liikmesriikide parlamendist ning äh, see on üks kõige elavama osalusega kohtumistest viimasel ajal, nii et arvan, et oleme õigesti välja valinud äh, nii arutelude teemad äh, kui ka kui ka sõnavõtjate valikuga ja tahaksin meenutada ka seda, et meil on tõlke kõikides Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse ja sooviksin öelda ka seda, et meil on olnud võimalus ka et, et, Ehm, e, meile saatis Hispaania äh, rahvusparlament äh, oma val-, äh, vabanduse, sest nad ei saanud kedagi saata, kuna eile toimus hääletus uue parlamendi ametisse valimiseks ja kui te seda veel ei tea, siis ei ole õnnestunud valitsust endiselt paika panna ja valitsust eile ei suudetud hääletusel paika panna nii et äh, veel kord suur tänu selle eest tulite, loodetavasti ootab meid ees huvitav arutelu ning äh, see, et äh, täna räägime pagulaste olukorrast, eriti naiste olukorrast pagulaste seas on äärmiselt tähtis teema ning oleme sellest Euroopa Parlamendis juba väga palju rääkinud ning arvan, et on hädavajalik äh, Eh, et igaüks käituks võimalikult vastutustundlikult ja kui me ei taha enam rääkida sellest, eh, eh, kui häbiväärses olukorras on Euroopa, nii liikmesriikide valitsused, liikmesriikide parlamendid kui institutsioonid peavad midagi tegema, me peame lõpetama lihtsalt tühjade sõnade tegemise, peame oma kohustusi täitma, sest meie äh, kohustused on meie kohustused ja äh, meie äh, esmane vastutus. nüüd selgitan, kuidas meie tänane kohtumine jätkub, meie mõttekoda, kuidas jätkub, see toimub kolmes erinevas paneelis kus osalevad Euroopa Parlamendi liikmed, kes võivad võtta sõna Eh, igal ajahetkel, nad eh, võivad eh, kohal olla, kui soovivad, loodetavasti osalevad kõik aktiivselt ning sellega seoses sooviksin öelda, et teil on käeulatuses programm, teil teate, kes sõna võtavad kõikides paneelides. üks workshop toimub selles äh, saalis ja kaksteist toimuvad äh, teistes saalides. Teile näidatakse äh, väljas, kuidas sinna minna. Äh, parlamendi töötajad, kui te saalist välja lähete, näitavad teile, kuidas teistesse saalidesse minna, nii et anname nüüd mõned minutid aega et eh, saaksime oma tegevust koordineerida. ja siin toimub üks eh, mõttekondadest ja teised eh, teised arutelud toimuvad ühes teises saalis ja kell pool kaksteist koguneme taas kord jälle siia. kas sobib nii? head töö tegemist!